Witam Państwa. tere päevast. alustame täna päevakorraga. kõigepealt räägime äh, probleemidest, nimelt kahjuks peame lühendama oma päevakorda raportöör härra Kaasi palus seda teha. tema oleks pidanud kõnelema täna oma raportist, mis käsitles Euroopa Liidu terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumi resistentsuse vastu võitlemiseks, see on väga oluline teema DG Sante tegeleb sellega. ja juba juulis eelmisel aastal äh, me kohtusime volinikuga, kes samuti rääkis meile sellest probleemist. ja nüüd peame selle päevakorrapunkti edasi lükkama järgmiseks korraks kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril toimub meie järgmine koosolek. et kui muid märkusi ei ole, siis on päevakord vastu võetud ja jääb väga lühikeseks seekord. täna saab kuulata kõiki Euroopa Liidu ametlikke keeli, välja arvatud tšehhi, malta, slovaki ja iiri keelt. nagu ma ütlesin, päevakorrapunkt kolm jääb ära ja läheme siis kohe neljanda päevakorrapunkti juurde. taimekaitseprogrammi käsitleva määruse rakendamine. meie komisjoni raportöör, meie arvamuse koostaja on härra Peeter Jaar. vastutav komisjon selle raporti puhul on ENVI, keskkonnakomisjon. ja tahaksin sissejuhatuseks ka paar sõna öelda. kui seda määrust räägiti läbi ja võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal, oli põllumajanduse komisjon ainult kaasatud komisjoni staatuses põhilised taimekaitsetoodete kasutajad sõltuvad äh, piisavast äh, taimekaitsevahendite äh, kättesaadavusest, seega põllumajandussektorit mõjutab see väga ja nüüd on see siis tulnud põllumajanduskomisjoni ja keskkonnakomisjon on soovinud ekspost hindamist Euroopa Parlamendi teadusuuringute talituselt, EPRS-ilt. EPRS tellis väljast hinnangu sellele määrusele, et tõesti hinnata kas taimekaitse toodetele lubade andmine on usaldusväärne. samuti sooviti kaardistada praegune erinevate taimekaitsevahendite kasutamine Euroopa Liidu liikmesriikides. vaatame, kus kus, äh, kus on meie raportöör? raportööri pole, keegi asendab teda täna. palun, sõna on teil. no rääkige meile sellest arvamusest. aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, kolleegid. Peeter Jaar kahjuks täna kohale ei jõudnud ja andis mulle oma märkmed ja pean neist ka enamuses kinni. ta on mulle siia üles kirjutanud, et ajakava kohta, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues jaanuar. hääletuskomisjonis on plaanitud äh, kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil ja täiskogul siis tõenäoliselt kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, nagu siin juba kom-, esimees ütles, äh, ENVI komisjon on juhtivkomisjon ja Pavel Pokk on siis äh, raportöör. üldiselt äh, on kahju, et avalik diskussioon selles osas, mis puudutab avalikus diskussioonis äh, kaldutakse kõrvale teaduslikest hinnakust, äh, hinnangutest ja kritiseeritakse taimekaitsevahendite kasutamist. taimekaitsevahendite kasu avalikkuses tihti ei tunnustata ja kui taimekaitsevahendeid äh, sihtpäraselt kasutatakse, siis on see vajalik selleks, et vältida saagi kaotust põllumehed toetavad äh, rangeid reegleid äh, lubade andmiseks ja rak-, äh, taimekaitsevahendite kasutamiseks selleks, et tagada see, et ei oleks, et oleks võimalik vältida negatiivseid mõjusid loomadele, taimedele, keskkonnale, inimesele, et põllumajanduse puhul tuleb lähtuda teaduslikest alustest, olulised oluline on äh, taimekaitsevahendite äh, lub-, lubade andmise harmoneerimine, mida seni ei ole tehtud ja põllumajanduste arvate, põllumeeste arvates ei ole vaja mingeid erireegleid liikmesriikidele, põllumajandustel on vaja öö, äh, öö, ühesuguseid äh, reegleid kogu Euroopas selleks, et äh, vältida turumoonutusi ja enda poolt märgiks, et äh, koos teiste kolleegidega olen võidelnud selle nimel, et me saaksime ühtsed taimekaitsereeglid ja see tähendab seda, et olukord muutus palju karmimaks võrreldes sellega, mis enne liikmesriikides võimalik oli. Need ranged mõningates riikides olid juba väga ranged taimekaitsereeglid, aga see tähendab ikkagi seda, et Saksamaal keelustatakse, oli vaja keelustada umbes kaheksa protsenti kasutatud toimeainetest, teistes liikmesriikides kakskümmend neli protsenti, kuna erinevusi oli nii palju. lube tuleb anda kiiremini, selleks et parandada taimekaitsevahendite kättesaadavust, tuleb tagada kvaliteet tuleb äh, alandada sõltuvust äh, impordist. mina tean Baierimaa kohta, et et seal on kindlasti probleeme mõningate äh, taimekaitsevahendite kättesaadavusega, kuna meil on mõningate kultuuride puhul kasvatusala niivõrd väike, et äh, ei olda nõus äh, raha kulutama selle peale, et, äh, et taimekaitsevahendid oleksid kättesaadavad. ja kui, ja kui asi niimoodi läheb, siis ei ole enam võimalik tagada äh, to, äh, saagi kvaliteeti ja saagikust äh, ja siin nõutakse ka seda, et äh, järgitaks äh, kahjurite äh, vastase võitluse reegleid. määruse eesmärk lisaks inimeste, loomade ja keskkonnakaitsele on see, et põllumeestel oleks juurdepääs taimekaitsevahenditele minu ja küsimus, et kas see eesmärk on saavutatud, seda eesmärki ei ole saavutatud. lubade andmine kestab liiga kaua. tsoonipõhise lähe-, lubade andmise puhul äh, kestab liiga kaua, enne kui äh, see äh, raporti avaldamine, enne kui on võimalik Äh, vastavaid ähm, taimekaitsevahendeid kätte võtta, et äh, Euroopa on jagatud kolmeks äh, tsooniks, põhimõte on aga iseenesest hea, sellepärast et taimekaitse ei peaks lõppema liikmesriikide piiridega, aga kahjuks liikmesriigid vastavaid reegleid ei rakenda. vaja oleks edendada tööjaotust liikmesriikide vahel, paremat koordineerimist oleks vaja ka liikmes-, ka Saksamaal on meil äh, neli ametkonda ja kaks äh, ministeeriumi, kes vastutavad vastava valdkonna eest. järjest rohkem on artikli nelikümmend kolm äh, kohaseid äh, erandlube ja turg ei ole läbipaistev seetõttu. teeksin märkuse, et härra Jaar on valmis Äh, rääkima läbi muudatusettepanekute üle ja ta loodab, et äh, need, äh, nendest on kasu nii põllumeestel kui tarbijatel, aitäh. alustame siis variraportööridega. proua McIntyre. sest tema peab lahkuma teise komisjoni, palun. suur aitäh. Äh, mul on väga hea meel, et te andsite mulle sõna, sest äh, tegelikult pean äh, ühte arvamust tutvustama ka EMPLi komisjonis. üksteist null seitse mm, määrus on tegelikult meie pädevuses või, või ENVi pädevuses ja seetõttu on nüüd Äh, põllumajanduskomisjonis suur vastutus, meie saame põllumajandussektorit esindada, saame põllumeeste häält siin kuulda lasta ja see on kõige tähtsam, kui me koostame selle teema kohta arvamust. ja ma tahaksin Peeter Jaariv tänada suure töö eest. ma saan äh, muidugi aru, et et äh, ühe arvamuse koostamisel tuleb arvestada sõnade arvu piiranguga ja Peeter Jaar on selle piiri, äh, nende piiride sees väga head tööd teinud ja loodan, et siiski saab arvestada ka muudatusettepanekutega, mida mina kavatsen teha. Ähm, määruse üksteist null seitse vastuvõtmisest alates oleme ainult äh, viis uut Äh, aktiivainet lubanud turule ja ähm, meile tundub, et põllumeeste käsutuses olevate vahendite arv väheneb ja seetõttu nad sõltuvad ähm, biotäiest ähm, taimekaitsevahenditest ja glüfosaat on üks nendest nagu kõige silmatorkavam näide äh, ja ma tahaksin rääkida äh, teatud eri Äh, viljakasvatusest ja, ja vähesel määral kasutamisest. Äh, mina tulen piirkonnast, kus on tähtsal kohal äh, köögiviljad ja puuviljad ja nad on tõesti sellised eriviljad ja, ja nende puhul kasutatakse väga vähe taimekaitsevahendeid. samas me peame kuidagi mõjutama tööstust ka ja, ja kannustama neid taotleda, taotlema ka vähekasutatavatele ainetele lubasid. ja ma loodan, et need muudatusettepanekud, mis mul kavas on, ehm, jõuavad teksti eh, ja toovad esile ka sellise eh, vähesel hulgal kasutamise vajaduse. edasi, eh, mida toob meile uus põllumajandust tehnoloogia, et me tahaksime, et taimekaitsevahendeid äh, lubatakse tööl, äh, turule vastavalt sellele, äh, milliste vahenditega neid kasutatakse. meil on ju tulevikus robotid ja droonid kasutada, kes saavad väga täpselt suunata neid taimekaitsevahendeid näiteks pihustada või, või laotada ja, ja samuti määrata täpsemalt koguseid seega tuleb arvestada nende teatud protsesside ähm, lubamisega ka. ja ma tahaksin toetada lõiget kolm, äh, kus rõhutatakse, kui tähtis on teaduspõhine lähenemine poliitikas. Äh, see on äh, nii oluline, et meil oleks korralikud riskianalüüsid ja et me lähtuksime oma otsuste tegemisel teadusandmetest, aga mitte mingisugustest äh, erinevatest vaadetest, mida kusagil väljendatakse. seega suur tänu Peeter Jaarile. ja, ein herzliches Dankeschön auch an aitäh äh, Peeter Jaarile tema raporti eest ja kolleeg Tessile, kes seda täna tutvustas, see oli veidi raske kuna siin läksid mõned asjad segamini äh, sellega, mis seal algses äh, arvamuses oli, et ma saan seda algset arvamust äh, toetada. kolleeg McIntyre kohta nii palju, et see komisjon ja ka selle komisjoni arvamus tegeleb põllumajandusega ja mm, ja ka põllum- ja ka maaelu arenguga, et äh, me ei tegele ainult äh, tootmisettevõtetega, see on oluline ja seetõttu on Peeter Jaar seda ka äh, oma arvamuses kirjeldanud, et oluline on kogu maaelu areng, ähm, et inimestel oleks võimalik maal elada ja töötada ning mõned märkused omalt poolt võib-olla veidi korratult, aga kui me räägime taimekaitsest, siis see taimekaits- ja sellest taimekaitse mahust, mida meil on vaja äh, põllumajanduse jaoks, avaliku ruumi jaoks, äh, ükskõik, kas tegemist on äh, raudteerööbaste või parkidega ja kohati on eratarbijatel väga kontrollimatu juurdepääs taimekaitsevahenditele, seda tuleks näha tervikpaketina ning tulevikus otsustatakse, et kui palju taimekaitsevahendeid meil üleüldse vaja on. ja üks asi, mis minu jaoks on oluline, taimekaitse ühelt poolt tähendab seda, et elu kas hävitatakse või mõjutatakse seda negatiivselt ning ma tahaks seda näha kogu tootmisahelas, et võib-olla ei ole alati vaja kasutada sel määral taimekaitsevahendeid, sest äh, see mõjutab või, või võib mõjutada pinnast, äh, vett ja õhku. põllumajandustootjad, kes tegelevad äh, mahepõllumajandusega, nemad kannatavad selle all, kui naaberpõldudel kasutatakse liiga palju taimekaitsevahendeid, et me peaksime ka seda arvesse võtma oma arvamuse puhul ja peaksime ka rõhutama ökosüsteemi teenuste kvaliteeti, see on ka oluline küsimus kogu põllumajanduse jaoks, et millised eh, ökosüsteemi teenused on need, mida me saame näiteks eh, tolmeldajateks ole-, olevatelt eh, putukatelt ja kui me räägime teaduslikust lähenemisest, siis loomulikult ma toetan seda täielikult aga ma ei taha siin äh, nüüd uuesti avada fosfaadi arutelu, aga ikkagi on küsimus, et äh, milline on äh, teaduslike uurimuste kvaliteet, et mida me saame usaldada, et kui suur on olnud läbipaistvus nende dokumentide puhul ja teadusuuringute puhul. ja me peaksime rohkem tegelema kasutatud taimekaitsevahendite kumuleeritud mõjuga, et see ei tulene mitte erinevate taimekaitsevahendite summast, vaid milline, vaid ähm, see mõju võib ka kumuleeruda ja ka seda tuleks teaduslike arvamuste puhul arvesse võtta. nii et me teeme sellega seoses mõningaid äh, muudatusettepanekuid või täiendavaid ettepanekuid ja tänan teid juba eh, hea koostöö eest, Peeter, eh, tean, et oma mineviku kogemuste tõttu, et temaga on väga hea ja koos, hea koostööd teha. suur aitäh, kolleeg Scott Cato. suur tänu, esimees. ma vabandan, et eh, Andrea McIntyre lahkus, kus ma tahtsin kommenteerida mõnda asja, tema meie ülesanne on toetada äh, talunikke ja me ei tohi unustada, et me esindame neid kodanikke, kes tarbivad toitu ja need, kes kasvavad, kasvatavad toiduaineid ja, ja mitte ainult suuri talusid, vaid ka väiksemaid tootjaid. me peaksime mõtlema ka selle peale, milline saab olema äh, äh, põllumajanduse tulevik ja Äh, võib-olla mõned talunikud valivad ühe suuna, teised valivad teise suuna ja nad samas peavad arvestama kõigi nende määrustega, mida me pestitsiidide kasutamise kohta loome. ma arvan, et me üritame tõstatada mitmeid murepunkte seoses selle raportiga ja seetõttu meil on hea meel, et selle raporti algatas äh, keskkonnakomisjon ja meie teeme vastavat tööd ka põllumajanduskomisjon kõigepealt tõendamiskohustus tähendab seda, et dubleerimine võib mõjutada ka otsustusprotsessi. kuna ma olen töötanud ka teadusringkondades, mul on hea meel, et vastastikune hindumine on see, mis võimaldab meil kindlaks määrata, kas äh, on tehtud teaduspõhiseid hindamisi või mitte ja muidugi huvide konflikti ja eri huve on arvestatud ka varem otsustusprotsessi ja see on ilmselt tulnud ka glüfosaadi saagas, kui otsustati avaldada palju uuringuid, millest siis lähtuti oma äh, tulemuste tutvustamisel. Need protsessid ja mure nende protsesside pärast peegeldub selles, et nüüd on meil glüfosaadi erikomisjon ja see vähendab usaldust äh, meie institutsiooni vastu, et me suudame anda erapooletuid äh, lubasid pestitsiidide kasutamisel ja need pestitsiidid sisalduvad toiduainetes, mida me ka äh, tarbime ja sellel on ka kahjulik mõju meie elurikkusele ja keskkonnale seega äh, need taimekaitsevahendid peaksid olema looduslikud ained, mis ei sõltu kemikaalidest ja on samuti loomulik, et nendele vahenditele kohaldub samasugune lubade menetlus ja et olemas ka alternatiivid ja me peame tagama, et ei jää mingisuguseid aukusid GMO-de või sünteetiliste kemikaalide kasutamisele äh, kahe tuhande üheksanda aasta määrus ega ei arvesta mitte sihtotstarbelisi äh, liike, nagu näiteks äh, UA-d, äh, mida mõjutab nikotiin ja see on üks puudujääk selle lubade menetlusprotsessis ja seda tuleks nüüd korrastada. lõpuks me peame tagama, et igasugused erandid keeldudele äh, hädaolukordades on tõesti põhjendatud, vastasel juhul me avame veel ühe ohtliku äh, tagaukse ja me Need on meie murepunktid eh, selle raporti puhul ja me püüame neid lahendada oma muudatusettepanekute esitamise abil. suur tänu, härra Flanagan tänan, eh, tänan selle raporti eest, ma tahan äh, korrata seda, mida ütles viimane sõnaga äh,, kelle silmad ja kõrvad on see äh, komisjon on, see hõlmab kõiki meid ja neid loomi, Eh, kes on meie toiduaineks. me teame, millised on põhiprobleemid, on need, kes ei ela talus, võib-olla ei talu, seda elab linnades. Eh, põllumajanduse suurem probleem on see, et kõik peaksid toetama eh, põllumajandustootjaid, et nad saaksid elatuda oma tööst ja me peame neid toetama kuid eh, siis me ei tegutse ainult oma isiklikes huvides, me tegutseme kõikide huvides, üldises huvides ja nüüd oleks väga ohtlik öelda, et, et põllumajanduskomisjonis me mõtleme ainult põllumajandustootjatele. ei, mitte ainult talunikele, me mõtleme ka maa äh, elu arengule ja kõikide nende piirkondadele ja seetõttu ma kardan, et me oleme nagu kaldunud ühte suunda ainult kui me räägime meie arvamustest, siis siin rõhutatakse teadusepõhist lähenemist ja see on teema, mis on minu jaoks väga kirglik ja millega ma olen tegelenud erinevatest vaatenurkadest ja minu küsimus on see, kelle teadusest me sõltume, kes neid teaduspõhiseid andmeid toodavad, kas on olemas sõltumatu teadus, kui äh, tubakatootjad to avaldasid ähm, teaduspõhiseid uuringuid, siis äh, äh, see oli hoopis teine lähenemine. meie jaoks on oluline sõltumatu teadus ja kui me räägime kasutuse, kuritarvitamise, liigse äh, tarvitamise, kasutamise reguleerimine on oluline. Euroopa Liidul on oma roll äh, kui me räägime nende toodete kasutamist näiteks metsanduses, kui Euroopa Investeeringupank investeerib raha nendesse valdkondadesse, siis nad peavad omama head ülevaadet sellest, mis juhtub sest seal, kus mina elan, Euroopa rahasid äh, investeeritakse sellesse, et meie jõed on saastatud, meie ähm, piirkonnad on hävitatud, me mürgitame oma vett ja seda ähm, rahastab Euroopa Investeerimispank äh, võib-olla peaks vaatama, mida teeb vasakkäsi ja paremkäsi ja ühendama need tegevused ja selleks, et olla toeks lihtinimestele Wyczerpaliśmy wystąpienia sprawozdawców cieni. W tej chwili... Me kuulasime ära variraportöörid. ja nüüd on võimalus sõna saada teistel komisjoni liikmetel. härra Holts. aitäh, liitun eelkõnelejate arvamusega, et meil ei ole tegemist komisjoniga, mis peaks esindama ainuüksi põllumeeste huve, kui me seda teeksime, siis ei võtaks meid lõpuks enam keegi parlamendis tõsiselt. ja Albert S ja ei rääkinud siin härra Jaari arvamust tutvustades üldse probleemidest siin äh, et mina sain aru, et keskkonnaküsimusi ja taimekaitset ei tohiks äh, ühte patta panna, et ma loodan, et ma kuulsin valesti, sest et äh, ma, see asi ei saa ju nii olla, et äh, raportöör siin eirab seda, et teaduslike uuringute kohaselt on ära kadunud kaheksakümmend protsenti putukatest ja väga paljud lindudest, kes neid putukatest toituvad ja siis öeldakse, et me siin ei peaks äh, et seda teemat käsitlema koos keskkonnateemadega ja ne-, ja, ja kuulama neid, kes sellest huvitatud on, et see ei saa, tohi ju küll kuidagi nii olla. ja siis see, et me peaksime võtma aluseks teadusuuringud. tegemist ei ole mingi ühte konkreetse teadusega, nagu ei ole olemas mingisuguseid noh, lihtsalt nagu ühesuguseid poliitikuid, vaid äh, on väga kirju pilte Ehm, on inimesed, kes toetavad äh, ühtesid asju ja teised, kes toetavad, sõltuvad teistest, et äh, seda me nägime glüfosaadi puhul ja meil on äh, suur probleem sellega, et teadussektor on suunatud ja saab raha nendelt, kes soovivad lube, kasutuslube saada. see on suur probleem, me peame seda oma seadusandlikus töös käsitlema. ja teine asi, puudutab seda, et enam ei anta uute ainete kasutamiseks kasutuslubasid. jah, seda ütlevad isegi mõningad põllumajandusorganisatsioonid, et uusi taotlusi ei esitata, sellepärast et ei, ei ole olemas mingit uut imevahendit, näiteks mis rapsi või äh, nisu kasvatuse puhul saaksid äh, kõik kahjurid hävitada. tõesti, uusi imeravimeid, imevahendeid ei tule mitte kuskilt, ükskõik kui palju me uurime et põllumajandus on see, siin oma võimalused ära kasutanud, aga meil on olemasolevate regulatsioonide hulgas juba kirjas see, et, et põllumajandustootjad peavad uuri-, uurima, millised on alternatiivid, enne kui nad kasutavad taimekaitsevahendeid ja alternatiivide hulka kuulub näiteks äh, mõistlik äh, põllumajanduspindade vaheldumine, äh, mitmeväljasüsteem et kui kogu aeg külvatakse ühele põllule maisi, siis tegemist ei ole mitmeväljasüsteemiga. et ähm, ja see, et ei ole piisavalt uusi taimekaitsevahendeid, et ei anta lube, et ähm, siin tõesti äh, raportöör eksib, et meil on vaja seda arvamust muuta, kui me tahame, et seda, et meid tõsiselt võetaks, me peame tegelema nende probleemidega, mis äh, keskkonnas on viimase õigusaktiga äh, pandi paika ka see, et tuleb äh, koostada taimekaitsevahendite vähendamise keh-, kava, aga selline kava on olemas ainult Rootsis, mitte üheski teises liikmesriigis seda ei ole, ka see on üks teema, mida me peame tõstaldama, sel-, et olemasolevatest õigusaktist äh, ei peeta kinni. me loomulikult teeme ka oma muudatusettepanekud, te võite endale ette kujutada, et need lähevad teises suunas aga kokkuvõttes äh, peame jõudma kompromissini, kus äh, neid arvamusi on võimalik arvesse äh, võtta, mm, mitte esindada siin ainult ühte mm, poolt, see ei ole meie ülesanne. palun ärge rääkige pikemalt kui kolm minutit. proua Aguilar. tänan, esimees ma lisaksin mõned mõtted härra Jaari algatusraportile. mõned tema ettepanekutest on huvitavad ja teisi saab täiendada muudatusettepanekute abil. ja kui me mõtleme sellele, mida ütles härra Hausling, loomulikult taimekaitsevahendite kasutamine jätkub kahekümne viie aasta jooksul on kasutusest äh, välja jäänud äh, seitsesada toimeainet, neid ei saa enam kasutada ja see on tõsiasi, mida on kinnitanud komisjon, seitsesada toimeainet. ja selle määruse järgi on viis toimeainet saanud kasutusloa ja äh, ma arvan, et sellest tuleb selgelt välja, et et äh, me oleme tegelenud lubade menetlusega, kuid ma tahan, et härra Jaar ka seda arvestaks ja laiendaks seda mõtet, sest äh, meil puuduvad liikmesriikide vahel vastastikuse tunnustamise äh, me menetlused, kuigi süsteem on olemas, kuid seda ei kasutata, kuna puudub usaldus teiste riikide vastu ja kui inimesed on saanud loa mingi taimekaitsevahendi kasutamist, nad ei saa seda kasutada teises liikmesriigil. ja äh, kuigi see vastastikune tunnustamine on hea mõte, kuid see ei toimi, sest iga liikmesriik tahab läbi viia ise äh, taimekaitsevahendi hindamise, sest ta ei usalda teist liikmesriiki. ja see laieneb peaaegu kõikidele toodetele ja seetõttu olukord on keeruline ja see võib on probleemiks, võib-olla oleks meil vaja mingi üle-euroopalist ametit selle vastastikuse tunnustamise äh, korraldamiseks, sest inimesed ei usalda äh, teaduspõhiseid tulemusi äh,. ma nõustun selles osas härra Jaariga ja üsna palju on kritiseeritud äh, teadustulemusi ja võib-olla vastab ka tõele, et neid on mõjutanud teised osapooled, kes on maksnud nende uuringute eest, sest kuid meie tahame tagada, et ka teadusuuringud paranevad, seetõttu me peaksime rõhutama, et vastastikune tunnustamine peab toimima, tõhusalt toimuma, tuleb üle saada usaldamatusest, võib-olla on meil vaja Euroopa mingit koordinatsioonikeskust, sest usalduse puudumise tõttu olemasolev süsteem ei toimi ja me peame Äh, olema sama nõudlikud Euroopa toodete vastu, kui me oleme mujal toodetud toodete vastu ja on Euroopasse sisse toodud. ja me ei soovi mingeid topeltstandardeid. ma arvan, et Euroopa tegutseb õiges suunas, kuid me peame siiski tugevdama oma vastasjuguse tunnustamissüsteemi ja me peame esitama ka vastavad muudatusettepanekud selle kohta, sest me ei peaks mitte ainult tegelema äh, teatud toimeainete äh, keelustamisega, vaid me peame abistama ka põllumajandustootjaid. palun pidage kinni kõne eest. ma tahaksin kõnelda äh, siin Ulrike Mülleri nimel, ALDE variraportööri nimel kõigepealt suur aitäh härra Jaarile tehtud töö eest ja äh, see töö, mis on aluseks meie komisjoni panusele, on väga hea. Äh, siin räägitakse määrusest üksteist null seitse, äh, selle rakendamisest, tsoonide süsteemist, mis ei toimi, sellepärast et ei ole toimunud harmoneerimist ja liikmesriigid ei tee koostööd lubade andmise protsessis on süstemaatilised hilinemised ja nende eh, eh, vahendite arv, mida eh, põllumehed saavad kasutada, on vähenenud, on piiratud. ja me oleme näinud ka, et teaduspõhine lubamise protsess on suurendanud vastuseisu äh, sellele ja ähm, eriti seetõttu, et ähm, see ohustab äh, tootjate tööd, tekitab ebakindlust, nüüd ähm, loodame, et üksteist null seitse areneb edasi äh, ja saavutatakse selle määruse eesmärgid. kokkuvõttes saavad ka põllumehed erinevaid võimalusi taimekahjurite vastu võitlemiseks ning seetõttu tuleks keskenduda sellele, kuidas äh, innustada rohkem tegelema innovatsiooniga ja lõpuks tuleb leida õigusloomes ka võimalust äh, Euroopa Liidu autoriseerimissüsteemi vastu usalduse tugevdamiseks. tänan. Merci, monsieur le président Euh, suur tänu, ma sooviksin ka öelda aitäh äh, Peeter Jaarile selle raporti eest, äh, nagu siin öeldi, tahaksin öelda, et äh, samas pole praeguse autoriseerimisprotsessi koht kohta või, või hindamise, aiade hindamise eh, protsessi kohta mitte midagi öeldud. me teame, tegemist on kolme etapiga, eh, näiteks glüfosaadi puhul eh, teadsime seda tähtis on teadusandmete kogumine, sõltumatute andmete kogumine, enne kui otsus tehakse, siis on äh, veel tegemist komitee menetlusega ja ma arvan, et see peaks olema selle raporti lahutamatuks osaks. noh, me näeme, et äh, lubade andmise protsess on muutumas äh, Äh, nüüd tuleks need määruses äh, olevad lüngad täita ja muidugi meil on kahe tuhande teise aasta määrus ka olemas selleks ja äh, eelmisel nädalal otsustati meie fraktsioonis, et tuleks tegelikult nüüd äh, rääkida sellest, äh, äh, milliseid taimekaitsevahendeid praegu turul lubatakse, kuidas seda tehakse, mis on selles positiivset ja tegelikult tuleks ju lõppude lõpuks vähendada selliste toodete, toodete kasutamist, mille risk inimtervisele ja keskkonnale on suhteliselt kõrge tähtis on ka kõikide äh, analüüsi etappide läbipaistvus, äh, teadusanalüüside läbipaistvus selleks, et õigeid otsuseid teha. tänan. Madame Schreier. proua Schreier, palun. Dank u natuurlijk Peter Jaar en alle schaduwrapport aitäh, ma sooviks tänada härra Jaari ja variraportööre ja äh, mäletan seda, mida ütlesid härra Tess ja härra Hoitemaa, et nad rõhutasid siin olulisi aspekte. meil on kahe tuhande seitsmenda aasta äh, resolutsioon ja toona mina ka võitlesin selle nimel, et me kasutaksime keskkonnasõbralikke taimekaitsevahendeid, kus ähm, oleks äh, riskid väiksemad. kaks tuhat üksteist võtsime vastu resolutsiooni, mis puudutas äh, kiiremat äh, äh, loa andmise menetlust, aga nüüd meil seda menetlust ikkagi ei ole, see on minu jaoks väga oluline, et tegemist on taimekaitsevahenditega, mille puhul, mis peavad olema teadusliku põhjendusega, talunikel on neid vaja, vaja oleks äh, uurida ka uusi võimalusi ja me peaksime panustama sellele, et äh, meil oleks endiselt võimalik kasutada taimekaitsevahendeid, see ei puuduta mitte ainult äh, põllumehi, vaid äh, ka mesilasi, maaelu arengut ja paljusid teisi teemasid, aga oluline on ka see, et äh, meil oleks maal elavate inimeste toetus ja see on oluline küsimus. aitäh, härra esimees, tahaksin tänada ta meie kolleegi Jaari, ütleb härra Tampton. ma arvan, et ta on välja toonud väga hästi mõningad küsimused, aga nagu meie kolleeg Aguilera siin just äh, rääkis, tahaksin ka mina rääkida vastastikusest tunnustamisest, uute äh, turule laskmise lubade äh, Äh, väljastamisest. meil on äh, väga palju suured lootused seotud selle tekstiga, et vaja oleks äh, seda, et suureneks usaldus erinevate liikmesriikide vahel, aga me praegu võime konstateerida, et see nii läinud ei ole, et kasutuselevõtu load nende puhul ei ole teada, millal neid väljastatakse, liikmesriikide vahelist usaldust ei ole taastatud, sest nagu siin just juttu oli, igaüks kahtleb selles, mida naaberriigis tehakse. ma arvan, et äh, meil on väga vaja uut teksti, mis äh, kõiki, kõik need menetlused harmoneeriks ja mis äh, käsitleks ka musti auke. mis need mustad augud on? veel on väiketootjad. täna on äh, selliseid väga spetsialiseeritud äh, tootjad, kellel ei ole enam äh, vahend, taimekaitsevahendeid, kuna menetlused on nii kallid, et ettevõtted enam ei tee taotlusi, et aine turule lubataks. ja mõned tootjad on tõesti ummikus, ei ole uusi teadusuuringuid tehtud, nii et me oleme tõesti maha jäämas, me laseme teistel maailma, teistes maailma osades äh, tegutsevatel firmadel, kus äh, kontroll on väga palju äh, viletsam kui see, mis meil praegu Euroopas on. ja need, nende firmade tooteid siis hakatakse kasutama. kohati me siin tahame aidata vaeseid riike. ma arvan, et kõik need, kes siin äh, rõhutavad, et kui ohtlikud on taimekaitsevahendid äh, tarbijate jaoks. Äh, see on väga ohtlik, kui me siin ka äh, sellest aspektist ei räägi. Thank you uh,. I wanted to ask a härra Agnew, ma tahtsin esitada konkreetse küsimuse ja üks sõnavõtja tõstis mõnes, see on see tsoonipõhine äh, registreerimissüsteem, mida soovitakse kasutada äh, ma saan aru, et, et liikmesriik, kellele eh, see kohustus langeb, peab selle eh, ellu viima saja kahekümne päeva jooksul ja küsimus on, kas see saab teoks või tekivad viivitused, et see venib rohkem kui saja kahekümne päevale. võib-olla on keegi, kes suudab sellele küsimusele vastata. kui me räägime sünteetiliste pestitsiidide hindamisest, siis on nii lihtne esitada argumente et nad on ebaturvalised, sest kui kasutatakse neid suures koguses ja kui ma jooksin terve galloni seda, siis äh, mina oleksin surnud, mõni võib-olla oleks rõõmus selle üle. siis võib alati tõestada, et need asjad on ohtlikud. ja see tegelikult hakkab õõnestama kogu protsessi, sest küsimus taandub riskid astmele ja mitte kahjuliku mõju tasemele ja kui me jätame selle kahe silma vahele, siis me jääme ka toodetest ilma. Äh, ma mainisin seda kanaarilind äh, kaevanduses, meil on väike äh, kogukond, kes on kasutanud neid tooteid ja kontsentreeritud kujul ja me oleme neid tarbinud suuremas koguses ja Eh, ja meie eh, põllumajandussuutjad ei ole sellest teavitanud ja arstid ka mitte. ja loomulikult, kui Euroopa Liit jätkuvalt keelustab need ained, mis toimub, siis toodetakse vähem toitu ja veetakse rohkem sisse teistest maailma osadest ja kes kasutab need sõnumid ära ja kasutab ära äh, palju ohtlikumal viisil kui meie, see on tegelikult täielik kaotus äh,. Äh, ja paratamatult siis tekib GMO-de küsimus, kui on võimalik äh, välja töötada selliseid GMO-taimi, siis võib välja töötada ka taimed, kes ei vaja taimekaitsevahendeid. Need inimesed, kes tahavad kasutada vähem äh, taimekaitsevahendeid, tahavad geenata ka äh, GMO-d ja nüüd geenipõhise tehnoloogia. ja kuhu siis edasi liikumine? minu paremal käel istuv äh, liige ütles, rääkis mahepõllunduses ja kuidas need talunikud, kes keskenduvad mahetootmisele, peavad taluma naaberpõllul kasutatavat taimekaitsevahendeid ja ähm, mahepõllumajandust viljeleval talunikul äh, kartulimädanik võib levida ka naaberpõllule. ja, äh, ja ka ähm, teraviljades äh, tekivad haigused, mis on mürgise toimega inimorganismile. ja me oleme püüdnud endast lahti saada. veel üks küsimus, kui me räägime looduslikest toodetest, siis öeldakse, et looduslikud tooted on parimad. kui me vaatame vasksulfaanist, seda kasutatakse mahepõllundus ja nüüd on talunikud aru saanud, et nad ei oleks pidanud seda teha. ja meil on ka teisi looduslikke aineid, kuid mitte kõik looduslikud ained ei ole head ja kasulikud. ma tahan üldse Die vorhergehende Rede war für mich jetzt schwer. mul oli raske äh, taluda seda eelnevat kõnet, aga ma ei ole ilmselt, äh, ma ei ole ilmselt ainus äh, siin ruumis, kes ei ole nõus eelkõnelejaga ma tahaksin rääkida ah, kahest asjast, millest ei ole juttu olnud. esiteks vastutus. endiselt ei ole mingeid selge, mingit selget vastutust taimekaitsevahendite kasutamisel. ja meil on iseenesest ju õig-, korralik äh, seadusandlus ja sinna tuleks lisada ka vastutus, sest see ei saa olla nii, et selleks, et oma saaki suurendada, kasutatakse taimekaitsevahendeid, aga ei ole selge, mis saab siis, kui need ain-, ained jõuavad põhjavette või äh, Äh, mürgitavad pinnase. nii et äh, see vastutuse küsimus on taimekaitsevahendite puhul alati kõrvaline teema, aga seda tuleks arvesse võtta, et on asju, mida, mille äh, mõjusid ei ole võimalik kinni maksta, neid ei tohiks kasutada. ja teine asi, millest tahaks rääkida, teadusuuringud. meil ei ole sõltumatut sõltumatut tea-, sõltumatuid teadusuuringuid, sõltumatuid alusuuringuid et ähm, siin äh, loeti äh, ette arvamus, et, äh, et öko öö, ühingud siin äh, üritavad liiga palju tähelepanu endale saada, aga ainsad, kes siin äh, raha teenivad, on just nimelt suured ettevõtted, et sõltumatu teadus, sõltumatuid teadusuuringuid, kus öeldakse, et äh, sellist toodet ei tohiks kasutada, seda lihtsalt ei ole, et me peaksime Euroopas just nimelt sellesse valdkonda investeerima rohkem raha ja tahaksin veel rääkida ühest asjast, et ikka jälle äh, loeme, et on erinevaid äh, grupeeringuid, mingeid äh, biolooge, kes ütlevad, et äkki oleks mõistlik äh, pestitsiidimaks, et kui maksustatakse selgelt mingit mürki, sest tegemist on ju mürgiga, sest sellel peab ju olema ka mürgi mõju, see on siin kõigile selge, et tegemist ei ole taimekaitsevahendiga, vaid selle vahendiga tahetakse kaitsta kultuurtaimi ja teisi taimi hävitada, et vaja oleks pestitsiidimaksu, on selliseid Euroopa riike, kus selline maks on juba kehtestatud ja äh, ma arvan, et äh, selles kontekstis oleks mõtet mõelda äh, euroopalikult ka selles küsimuses, et ma ei tea, võib-olla mõnel tekib siin nüüd kananahk, aga äh, hoolimata sellest, et ähm, need ained, mis üldsusele tekitavad kahju, aga millest on kasu nende kasutajal, et neid aineid tuleks maksustada. Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier aitäh, tahaksin tänada Peeter Jaani, ütleb härra Denanu, tegemist on suurepärase arutelu alusega. ma arvan, et äh, taimekaitsevahendite äh, mahu vähendamine peab käima alternatiivsete vahendi, võimaluste kasutamisega, et äh, mida ei peetaks ähm, taimekaitsevahenditeks, aga mida kasutatakse ähm, taimekaitsevahenditena, et on öeldud, et äh, et neid võib kasutada, kui nende kaasnev risk on madalam ja siin on tagatud ka biokontrolli meetmed, et see oleks väga huvitav. et on olemas ka mittekeemilised äh, äh, kaitsemeetmed. Ähm, ja ette on nähtud võrdlev uuring nende meetodite ja keemiliste meetodite vahel, mõtlen siin mitmeväljasüsteemi ja ka mehaanilisi võimalusi, et me peaksime kõik arvesse võtma selliseid ähm, võrdlevaid uuringuid äh, loa andmise puhul. ja minu põllumehe, koduriigi põllumehed on öelnud, et ei ole piisavat harmoneerimist nende toodete turule laskmisel, et mõningates riikides toimub see lihtsamini kui teistest, et toimub ka piiriülene salakaubandus taimekaitsevahenditega. proua Hoibuh, aitäh! ka mind šokeeris see, mida ütles härra Agnew, et kui me räägime sellest, et kasutajad ei kuku surnult maha, siis minu meelest on see üsna õudne. taimekaitsevahendite ohvreid on piisavalt äh, muide, aga ma ei tahtnud rääkida sellest, vaid tahtsin rääkida sellest, et alguses äh, raporti tutvustamisel oli juttu sellest, et äh, taimekaitse vahendite kasutusload ei tohiks tugineda hirmul, vaid tea, peaksid tuginema teadusele. kui me Ehm, räägime ainult sellest, et äh, neid, nende puhul on arvesse võetud ainult hirme, vaid, äh, ja ei võta arvesse seda, et äh, rahva hirmud ja kahtlused põhinevad teadusuuringutel, siis me ei pea üldse imestama, et nii paljud inimesed on poliitikast tüdinud. Euroopas on meil ettevaatuspõhimõte ja teaduslaste puhul ei ole üksmeelt, see on üks probleem, et äh, nad ei ole ühel meelel ja teiselt, teine probleem on see, et ähm, et milliseid teadusuuringuid on arvesse võetud, et äh, kas äh, sõltumatud teadlased on üldse võimelised kontrollima nende teadusuuringute tulemusi äh, ja mm, siin härra Hulding rääkis väga hästi, et ei ole olemas mingit ühtset teadust, vaid äh, teadlaste hulgas on erimeeldusi ja kuna meil ja sellepärast ongi meil just nimelt see ettevaatuspõhimõte, kus ähm, kus äh, poliitikutel on õigus äh, asju kaaluda ja me ei pea imestama, et kui inimeste usaldus kaob ära, kui inimesed ütlevad, et seda ei tohi juhtuda, sellepärast et see minu plaanidega ei sobi. ja kui inimesed ei toeta enam põllumajandust, siis saavad kahju sellest just nimelt põllumajandustootjad, et kui me tahame kaitsta nii põllumajandustootjaid kui neid inimesi, kes iga päev toitu söövad, siis me peame olema vastutustundlikud. Äh, me ei pea mõtlema sellele, et äh, mida äh, me saaksime teha selleks, et saaks võimalikult saagikalt äh, ja tootmist jätkata, vaid me peame mõtlema, et mida on vaja selleks, et toimida ja mi-, mis on kooskõlas ühiskonna ootustega, et ainult nii saame me minna edasi tulevikku. Wnioski wynikające z Państwa wypowiedzi zostaną przekazane Panu Jarowi. Suur tänu, muidugi kõik need mõtted edastatakse härra Jarile aga kui nüüd härra Dees soovib vast-, vastata siin eelkõnelejatele, siis palun. aitäh, esimees, aitäh kõigile, kes äh, siin äh, sõna võtsid, eelkõige variraportööridele. Mm, kõik edastatakse Peeter Jaarile, tema äh, kaastöötaja on siin ja tegi märkmeid aga tahaksin omalt poolt ka mõned märkused teha. ma just sain ühe sõnumi Saksamaalt, et äh, kui kaks tuhat kuusteist kasutati äh, põllumajandus äh, äh, ei kasutanud taimekaitsevahendeid ainult põllumehed, vaid ka näiteks äh, Saksamaa raudtee ja ka mõned teised pargihooldajad ja mida iganes, aga varem kasutati neid aineid kuusteist protsenti rohkem, nii et on juba toimunud areng positiivses suunas. ma arvan, et tulevikus tehnilistel põhjustel on vaja palju vähem taimekaitsevahendeid ma arvan, et olemas on, ootamas on ees tehniline revolutsioon. rohelise nädala Berliinis räägitakse alati sellest, et mis kõik on võimalik moodsas põllumajanduses ja ma arvan, et kokku on võimalik hoida kuni kaheksakümmend protsenti taimekaitsevahendeid, aga mõju jääks samaks. selle kohta, mida siin Jan Hoitemaa ütles, ma, ma arvan, et ka härra de Castro oli Birminghamis kohal, kus näidati ühte väikest äh, seadet, mis uurib, et kus on kartulivagude vahel kartulite juhul, puhul mingisugused äh, põrmikad, kartulimardikad ja see võimaldab äh, need põrmikad lihtsalt äh, äh kõrvaldada nii et äh, moodne tehnika loodetavasti pakub meile häid lahendusi erinevate probleemide jaoks. kolleeg Aguilera rääkis äh, ja härra Danton ka, et meil on vaja äh, hädasti Euroopa lubade andmise ametit, et see ei saa olla nii, et kõik liikmesriigid teevad ise tööd, aga kokkuvõttes ei ole mingit ühist tulemust. mina toetan seda, et meil oleks üle-euroopaliselt parem koostöö, see võimaldaks kulusid kokku hoida, sest ähm, teadusuuringuid kahe, kõigis liikmesriikides äh, viiakse ka läbi erinevalt ja kulud on ju suured nendega, mis nendega kaasnevad. mis puudutab sõltumatuid teadusuuringuid, siis ma toetan neid kolleege, kes äh, sellest rääkisid, ka mina ootan seda, et äh, oleks sõltumatud teadusuuringud ja et äh, ühiskonnas siis ka aktsepteeritaks neid rohkem. uusimad ähm, äh, pestitsiidijääkide arvud Saksamaa kohta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üheksateist tuhat kaheksasada tuhat, äh, kaheksasada toiduaineproovi viidi läbi viis koma kaheksa miljonit analüüsi tulemust, üks koma kaheksa protsenti proovides sisaldasid enamasti äh, väga väikses, ähm, väiksel määral äh, pestitsiidijääke. aga kui tegemist oli kolmandatest riikidest imporditud toodetega, siis sisaldasid neid jääke kuus koma kolm protsenti äh, toodetest ja Tai või Sri Lanka vesispinati puhul ol-, oli kakskümmend kolm proovi ja kolmteist neist sisaldasid neid taimekaitsevahendite jääke. nii et Euroopas me oleme juba väga kaugele jõudnud, kõigis liikmesriikides on olukord hea ja kui ma siis näen, milliste taimede puhul on tegemist piiride ületamistega, ähm, kõige rohkem äh, seened, siis äh, mustad sõstrad, ja huvitav on ka see, et milliseid taimekaitsevahendeid leiti. Äh, vaske kaks koma kuus protsenti, äh, äh, elav hõbe ja mõned muud vahendid. Need on need vahendid, mis kõige rohkem põhjustasid normide ületamist. ja glüfosaadi asi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal neli tuhat viiskümmend kaheksa proovi, null koma kolme protsendi proovide puhul oli tegemist normi ületamisega, kuus äh, juhtumit äh, mee puhul, äh, kuus tatra puhul ja üks hirsi puhul. nii et siin jääb tõesti üle ainult pead vangutada, et milliseid arutelusid avalikkuses peetakse mõningate inimeste poolt keskajal oli meil tohutuid probleeme erinevate taimedega. Lõuna-Prantsusmaal enne Prantsuse revolutsiooni kakskümmend tuhat inimest äh, surid, kuna niiskuse tõttu oli vili riknenud mingite mm, seentega ja üheksateistkümnendal sajandil ei olnud mingisuguseid keemilisi taimekaitsevahendeid ja ravimeid ja keskmine eluiga oli kolmkümmend üheksa aastat, praegu läheneb see kaheksakümnele aastale, igal aastal tõuseb keskmine eluiga iga, nii et äh, see arutelu siin hästi kokku ei sobi. Mm, ma olen selle poolt, et meil on vaja äh, rangeid reegleid, aga me peaksime jääma asjalikuks ja jätma äh, Äh, asja siiski sõltumatute teadlaste hooleks, mitte nende inimeste hooleks, kelle, kes ei tea taimekaitsest mitte midagi, nii et mina olen suhteliselt rahulik ja arvan, et tulevikus moodsa tehn-, moodsa tehnika abil on olukord veelgi parem, äh, aga pra-, täna on meil vaja uusi menetlusi Euroopas selleks, et meil õnnestuks taimekaitset parandada ilma täiendavate vahenditeta, meil on vaja õigeid äh, võimalusi selleks ja tahaks veel ühe kolleegi öö, äh, öö, äh, äh, küsimusele vastata, et see saja kaheksakümne päeva määr, et sellega, see siiski ei toimi, on Peeter Jaar siia kirjutanud. niisiis, ma ei tea, kas härra Jaar lubas teil üldse nii avameelselt siin kõnelda nii äh, võitlevalt esineda siin. aga noh, tänu taevale, nüüd on see läbi. ja muudatusettepanekuid võib esitada kuni kahekümne kuuenda kuupäevani. päevakorrapunkt on siis läbi võetud ja homme hakkame kell üheksa hääletama. võtke oma hääletuskaardid kaasa. tänaseks on koosolek läbi ja soovin kõigile head õhtut!